kolleegid, alustame tänast istungit. tänane äh, päevakord on erakordselt tihe. meil on suur au vastu võtta volinik Oettingeri, kes äh, soovis täna hommikul siia tulla. kuna me räägime kolleegid Olbricht ja Toma äh, raportit mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja samuti ka Levanovski raportit Euroopa omavahendite süsteemi reformimise kohta. tegemist on teemadega, mis on omavahel tihedalt seotud ning äh, kui ei ole äh, uusi omavahendeid leiab meie komisjon, ei ole võimalik rääkida ka uuest mitmeaastasest finantsraamistikust. ning täna meie esimene koosolek sel aastal. tahaksin südamlikult soovida kaunist kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat eh, ka teile, härra volinik, teie perekonnale, kõigile kolleegidele, meie kaastöötajatele, sekretäriaadile. ühesõnaga, et see aasta oleks, oleks õnnelik, eh, erutav teemasid on meil palju ja huvitavaid, mitmeaastane finantsraamistik pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, järgmised läbirääkimised Brexiti kohta, omavahendid, väga palju väljakutseid ning loomulikult ka eelarveprojekt kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks. seega, ülimalt head uut aastat kõigile! sooviksin äh, Eh, veenduda selles, et päevakord ei tekita probleemi. tänan härra Viotit eh, selle eest, et eh, me lükkame pisut edasi tema raporti arutamise, et võiksime rõõmu tunda härra Oettingeri siinviibimisest ja rääkida oma vahenditest. niisiis, päevakord on kinnitatud. tahaksin meenutada seda, et koordinaatorite otsused, mis langetati äh, neljandal, üheteistkümnendal detsembril kaks tuhat seitseteist on meie istungi protokollis, kui vastulauseid ei esitata, siis äh, loen äh, otsused kinnitatuks. tahaksin meenutada ühtlasi ka seda, kell kaheksateist kolmkümmend äh, toimub meie saalis vastuvõtt, mis tähistab aasta algust ning kuna hääletus toimub just enne seda, siis võiks loota, et meid on kohal väga arvukalt, mis mu südame rõõmsaks teeb. samuti tahaksin loota, et, et eelnevate koosolekute protokollide kinnitamine neljandast detsembrist vastulauseid ei tekita, kui ei ole, siis protokollid on kinnitatud. ning nüüd arutelu punktide viis ja kuus kohta, mida me arutame üheskoos ühes volinik Göttingeriga, keda ma kuumalt tervitan. suur tänu, et siia tulite. ta isegi teeb popi äh, volinike äh, äh, kohtumiselt, komisjoni üldkoosolekult. tal ta peaks juba praegusel istuma, aga ta jõuab sinna kell kümme kolmkümmend. Eh, volinik eh, võtab sõna siis, kui kaasraportöörid eh, mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta on oma sõnavõtud lõpetanud. pärast seda jätkub arutelu kõigi kolleegidega. variraportöörid saavad sõna hiljem raportöörid teiste komisjonide jaoks ning hiljem, hiljem ka ülejäänud kolleegid, kes võiksid sõna soovida, juhul kui selleks aega jätkub. sest nagu ma ütlesin, kell kolm, kümme kolmkümmend lahkub äh, härra Oettinger. ning loomulikult äh, on teil, härra Oettinger, sõna iga kord, kui te seda soovite, et arutelu oleks võimalikult interaktiivne. niisiis, annan viieks minutiks sõna äh, kaasraportööridele. kõigepealt saab sõna härra Olbricht. Yes, thank you, president uh, aitäh, esimees. kui äh, proua Toma on nõus sellega, et äh, mina teen sissejuhatava sõnavõtu ja tema võtab sõna siis hiljem. kõigepealt äh, meie raport on järgmine samm aruteludes järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle ja see puudutab põhimõtteliselt Euroopa Liidu tulevikku. jällegi vastame me komisjoni ettepanekule, mida esialgu esitleti valge raamatu vormis, hiljem tuli öö, volinik Oettingerilt ja volinik Kretsult siis avaldus öö, tulevaste rahastamiste kohta ja seal tuuakse välja võimalikke stsenaariume, kuidas edasi minna ja räägitakse ka lisandväärtusest. me võtsime seda dokumenti väga tõsiselt ja me ei taha vastata mitte ainult küsimustele sellest dokumendist, vaid äh, tahame nii komisjonile kui ka nõukogule oma seisukohta esitleda enne, kui komisjon oma seisukohta esitleb maikuus nõukogu, kui ta on oma dokumendi välja töötanud, võib eeldada, et meie osaleme selles menetluses. me tahame näidata, et parlament ei ole valmis oma eesmärkidest loobuma. ja need ei puuduta nüüd mitte ainult parlamendi eesmärke, vaid tegemist on äh, kogu Euroopa Liidu ambitsioonidega. tuleb selgeks teha, eriti just Brexiti valguses, et mida me tahame Euroopa Liidult. mis on need küsimused, mida tuleb arutada ja just sellepärast me leiame, et tuleb säilitada need poliitikad, mis on meil paika pandud. jah, kogu see lihtsustamine ja poliitikate korrigeerimine peaks toimuma, aga need poliitikad peavad säilima, sest nad toimivad me ei ole läbi kukkunud äh, ei ühtekuuluvuspoliitika ega ka põllumajanduspoliitikaga. meil on küll probleeme rakendamisega, aga me peaksime praegused poolikad siis, poliitikad siiski säilitama. samal ajal me saame aru komisjoni seisukohast, et meil on uued prioriteedid, uued ülesanded, millega tegeleda ja millele tuleks siis ka vastata äh, Äh, uue mitmeaastase finantsraamistiku kaudu. see puudutab just julgeoleku ja kaitse küsimusi ja ka rändekriisi. sellel on kaks mõõdet. sisemine mõõde, mida me teeme illegaalsete sisserändajatega ja teine mõõde, mida teha selleks, et tulevikus vältida äh, sellist äh, massilist rändevoogu, mida pole võimalik kontrollida me leiame, et kui meil on prioriteedid paigas ja kui liikmesriigid on nendega nõustunud, siis on vaja ka leida lisavahendeid. ma toet-, toonitan lisavahendeid, sest tegemist on uute prioriteetidega. meie raportööridena ei ole valmis välja pakkuma seda, et vanad poliitikad äh, asendatakse uute prioriteetidega. ei, meil on uued prioriteedid ja selleks on vaja uusi lisavahendeid ja just sellepärast me teemegi ettepaneku mis ei ole kooskõlas sellega, mida volinik Oettinger paljudel kohtumistel on välja pakkunud. meie leiame, et ÜPP ja ühtekuuluvuspoliitika peaksid jääma praegusele tasemele ja olgu Ühendkuningriigi vahendid, võtame sealt maha ja vastavalt varasematele aruteludele tuleb teatud programme tugevdada ja sellepärast me teeme ettepaneku, et Horisont äh, äh, kaks tuhat kakskümmend peaks äh, üks koma viis protsenti juurde saama Kosme puhul kaks korda sama palju vahendeid, Erasmus plussil kolm korda nii palju. Need on need praegused ettepanekud ja me oleme väga põhjalikult analüüsinud ja me oleme kohe alguses valmis äh, välja pakkuma selle, et äh, uus mitmeaastane finantsraamistik peaks olema üks koma kolm protsenti SKT-st. see ei ole lihtsalt kuidagi õhust võetud, ma olen seda analüüsinud. kui me tahame jääda praeguste poliitikatega samale tasemele ja lisame siis, äh, lisame uued prioriteedid äh, umbes kaks miljardit, siis tuleb see number, me teame, et komisjoni ettepanek oli üks koma üks protsenti pluss, nagu te ütlesite, mis näitab, et tegelikult teie olete ka valmis samme tegema. meie oleme öelnud, et meie soovime üks koma kolm protsenti. saame aru, et tuleb poliitikate ülesehitust äh, muuta, neid lihtsustada, tõhusamaks muuta, see on selge. aga küsimus on selles, äh, mis äh, on ju ka meie eesmärgid ja see oleks siis meie sissejuhatus ning järgmisena proua Toomale annaksin sõna. aitäh, proua Toomaa, palun aitäh, lugupeetud volinik, äh, aitäh selle eest, et olete siin. ja mina pean rääkima tehnilisemast osast, äh, nendest äh, vajadustest, mis meil seonduvad eelarve enda korraldamisega ja eelarvekomisjon on tihti öeldud ja seda on siin tihti korratud üle, et mm, et meil on mõningad põhimõtted, eelarvelised põhimõtted, mida oleks vaja, millest oleks vaja kinni pidada, aga millest Euroopa Liidus, mida Euroopa Liidus ei järgita. esiteks ühtsuse küsimus ja lõpuks on oluline siis see, et oleks vaja need välisfondid tuua tagasi eelarveraamistikku, eelarve tasakaalu küsimus ja tasakaalu küsimus äh, kulukohustuste ja maksete vahel selleks, et vältida seda maksete kriisi, mis meil on olnud viimastel aastatel. universaalsuse põhimõte, et ei oleks mingisuguseid äh, erikulusid äh, ja last but not least ähm, artikli kolmsada üksteist järgimine, et Euroopa Liit peab omama äh, peab andma endale piisavad vahendid selleks, et äh, täita neid prio-, poliitilisi prioriteete, mis äh, mm, on äh, olulised olnud ja mis on kohati ära unustatud. ning kestuse küsimus, siis küsimus, et kuidas parlamendi ja komisjoni ametiaeg sobib kokku mitmeaastase finantsraamistiku keskuse, kestusega. me oleme näinud, et Ähm, järgmine finantsraamistik on seitsmeaastane, me saame sellega nõustuda juhul, kui tekstis sisaldub kohustus, et alu-, alates järgmisest ametiajast on meil äh, olemas kohustuslik äh, läbivaatamine, aga parem oleks siis selline viis pluss viis kava, et kümneaastased poliitikad, mille jaoks on vaja ähm, e-, etteennustatavust ja läbivaatamine oleks viis aastat äh, viie aasta pärast ja me oleme juba aastaid rääkinud sellest, et Äh, ma tahan seda mm, meelde tuletada, et sel-, et sellise arutelu käigus me oleme väga palju aega kaotanud, et äh, kohustuslik läbipait-, vaatamine on oluline, paindlikkuse suurendamine, millest meil on puudu jäänud, ehkki me oleme kasutanud paindlikkust äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta mm, vahekok-, läbivaatamise ajal ja kasutanud ära mõningaid kulukohustusi siis äh, äh, maksete ja kulukohustuste äh, lagede ärakasutamine, siis küsimus, kuidas on paremini võimalik kasutada ära erivahendeid, kuidas paindlikkuse raamistik oleks kaks miljardit ja sama käiks ka hädaabi äh, eriolukorra kulude kohta ja solidaarsusfondi kohta me oleme võtnud arvesse teie ettepanekuid, et tuleb äh, tegeleda mm, lisaväärtuse arendamisega, me oleme teiega nõus, meie tekstis oleme ka öelnud, et äh, vaja on paremat määratlemist, kriteeriumeid, sest äh, siinses arutelus eelarvekomisjonis me saime tihti aru, kohe aru, et lisandväärtus ähm, see, selle määratlus on sõltuvalt kõnelejast alati erinev nii et äh, meil on vaja süvitsi minevat käsitlust selle kohta. ja loomulikult me toetame ja nõuame lihtsustamist, üld, äh, poliitikate üldist lihtsustamist, et omnibussist äh, ei piisanud. ja väga oluline on ka läbipaistvuse küsimus teie tänane koosolek volinike kom-, mm, äh, kolleegiumis seoses Türgi äh, rahastuga näitab, et meil on väga palju veel vaja teha, sellepärast et äh, need reservid, mis olid ette nähtud Türgi rahastu jaoks, nende puhul on vaja rohkem läbipaistvust eelarvealastes läbipaistvuses, parlamendi jaoks on vaja rohkem läbipaistvust, nii et meil on seal tõesti vaja jõupingutusi teha ma juba rääkisin maksete kriisist, et maksete summa peaks vastama kulukohustuse summale, et ei korduks eelnevad kriisid ja me pakume välja ka uue ülesehituse. see on, siin on olnud väga palju arutelusid sellega seoses, mõned parlamendi äh, saadikud on minu tähelepanu juba sellele küsimusele juhtinud, aga ikkagi ma arvan ja koos härra Olbrichtiga me arvame, et on vaja kahte asja. esiteks, et eelarve ülesehitus oleks kooskõlas äh, poliitiliste prioriteetidega. ja praegu me peame tegema mõningaid muudatusi, see on esimene asi. ja teine asi, ja kui ma neid kiiresti nüüd siin äh, loetlen, siis ma ei tea, me oleme ilmselt nõus sellega, et äh, see, et meil jääks alles majanduslik tegevus ja see oleks jätkusuutlik, see on esimene peatükk. teine solidaar-, ühtekuuluvus ja solidaarsus, neid on vaja tugevdada, need pea-, nende jaoks on vaja eraldi peatükki, kolmandaks äh, küsimus Euroopa Liidu vastutustundlikkusest Euro äh, maailmas, äh, see on viimastel aastatel olnud nähtavam, selle jaoks on vaja eraldi peatükki, julgeolek ja ra rahu, nende jaoks oleks vaja eraldi peatükki ja hädavajalik peatükk puudutab muidugi haldamist ja mis puudutab seda struktuuri, siis ähm, siin ei ole mingit poliitilist äh, sega, segiajamist, et äh, ei ole võimalik enam ühes rubriigis äh, käsitleda rännet ja julgeolekut ja miks mitte. et muidu lähevad asjad poliitiliselt segi ja see ei ole üldse tervislik, et ähm, kui tegemist on eelarve halva, haldamisega ja minu jaoks on tõesti väga oluline see Türgi ähm, äh, rahastu küsimus, aga kas me paneme selle küsimusi siis äh, ränderubriiki või äh, äh, rubriiki Euroopa Liidu koht maailmas, et meil on vaja rohkem selgust äh, ja nähtavust, loetavust selles küsimuses. jah, olen lõp-, lõpetanud, ütleb kõneleja. aga loomulikult arutelu jätkub. aitäh, proua Tomaa ja loomulikult äh, see kõik peab anna, andma panuse sellesse, et meil oleks äh, tõeliselt äh, tõ, tõepärane eelarve ja mm, selleni me peame jõudma. aga nüüd omavahendite kaasraportöörid, kas alustab härra Debri? härra Olbricht pidi lõpetama ja rääk-, lõpetuseks rääkima menetlusest ma tahan lihtsalt lisada, et meil on olemas sektoripõhise, põhiste poliitikate peatükid. see on erikomisjonide arvamuse tulemusena tekkinud see ei ole mitmeaastases finantsraamistikus nii kirjas, aga see tähendab juba selle arutelu algust, mis puudutab sektoripõhiseid küsimusi ja me praegu veel peame läbirääkimisi raportööridega selleks, et teksti muuta, aga meie jaoks on oluline menetlus. et millal me tahame tööd lõpetada ja see on oluline, sest meie raportööridena kordame parlamendi praegust seisukohta, et meie tahame enne läbi, enne valimisi töö lõpetada, aga see kõik võib mõjutada meie töö dünaamikat ja kiirust, et tahame lõpetada enne valimisi, aga tahame, et parlament oleks menetlusse kaasatud, mitte, et parlament oleks kaasatud ainult lõpptulemus. praegu annan sõna meie kahele omavahendite kaasraportöörile, kõigepealt härra Depree. Äh, merci, president Euh, suur aitäh! ma räägin lihtsalt põhi, üldprintsiipidest, mille osas äh, on te-, täielik äh, kokkulepe härra Levanovski ja minu vahel. esimene punkt, mis, äh, mida me eriti rõhutame, te ütlesite seda ka ise, leiame, et parlament peab orgaanilise sideme looma mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamise ja uute omavahendite vahel, sest äh, äh, selle juures on Euroopa Parlamendi roll äärmiselt äh, piiratud, nii et kui seda sidet ei ole olemas, siis lootus midagi saavutada on peaaegu olematu. härra Levandovski ja ka mina tööstasi, töötasime eelkõige analüüside ja soovituste kallal võttes, võttes aluseks härra Mondi viimase dokumendi, see on kõige hilisem, äh, argumenteeritum ja detailsem dokument, mis äh, oli ka institutsioonide vahelise lepingu äh, aluseks. nüüd ma tulen operatiivküsimuste juurde, meie teeme ettepanekuid uusi oma vahendeid, võttes aluseks paketid, sest äh, see on oluline, et äh, korrektsioonid oleks võimalikult võrdselt äh, tehtud, teiseks peab aluseks võtma strateegilised eesmärgid, mis on Euroopa avalikkuse huvides ning mis loovad tõelise Euroopa lisandväärtuse, kolmandaks uued eel-, omavahendid ei tohi kehtima hakata kõik üheaegselt, vaid vastavalt prioriteetidele ja vajadustele nende ellu rakendatavusele. neljandaks uued oma vahendid peavad eh, koos eksisteerima praeguse eh, süsteemiga, mis eh, on oma e-, tõhusust tõestanud. viiendaks aktsiiside kuuendaks ning eh, tegemist, vaja on luua ka Euroopa eelarve jaoks eh, residuaalsete eh, vahenditega ning vahendeid ja viimaseks liikmesriikide fiskaalne suveräänsus tuleb, peab säilima, ilma selleta pole mingit lootust edu saavutada ning samuti uued omavahendid tuleb panna paika selliselt, et riiklikud panused liikmesriikide panus nende eelarvepõhiselt langeb. Need on põhimõttelised, põhimõttelised suunised, mis meie tööd on suunanud. järgmisena saab sõna härra Levandovski selle raportiga avame uue peatüki Euroopa Parlamendi lõputus ülesandes korrigeerida Euroopa Liidu eelarve sissetuleku poolt. see on Euroopa rahastamise suur paradoks, seda on palju kritiseeritud aastakümneid suisa, aga sellegipoolest on tegemist juba aastakümneid stabiilse süsteemiga ja nüüd Brexitiga on meil võimalik tegelikult äh, praegu kõrvaldada üks praeguse süsteemi suurimaid pooldajaid. aga me peaksime olema ettevaatlikud oma ettepanekutes. eriti omavahendite ettepanekute osas. kui ma ütlen ettevaatlik, äh, siis ma ei mõtle mitte ainult neid äh, lepingute muudatusi, mis on vaja, vaid ka seda, et äh, meil on vaja ühehäälset otsust, äh, liikmesriigid on siin suveräänsed, sillaklauslit ei saa sisse viia ja samamoodi ei tohi kasutada kasutada seda vana õigustust, et uued Euroopa maksud äh, seovad kodanikud Euroopa Liiduga. Äh, me lihtsalt äh, näit-, üritame kuidagi seda sidet mitte nii selgelt välja tuua, me ei taha, et nii-öelda Brüsseli elektrilepinguid hakatakse kodanikega siduma. nii et äh, kui me neid uusi vahendeid otsime, siis on siin kaks ettepanekut, mida oleme ka varem näinud, kõigepealt käibemaks, mis tundub olevat kõige harmoniseeritum äh, maks kogu Euroopa Liidus keskmiselt kakskümmend üks koma viis protsenti, Luksemburgis on see seitseteist protsenti ja kuni kahekümne seitsme protsendini siis äh, ja samamoodi on meil põhimäär öö, äh, ning teatud liikmesriikides on ka öö, vähendatud käibemaks äh, teatud äh, toodetele. kaksteist kuni neliteist protsenti peaks tulema eelarvest siis äh, käibemaksust. siis teine juba teada-tuntud ettepanek on finantsülekandemaks FTT millega siis finantstehinguid soovitakse maksustada siin on tehtud ka märkuseid, et äh, me tahame Tobini maksu uuesti sisse viia, aga nii see ei ole. Tobini maks viidi sisse Bretton Woods süsteemiga ja see puudutas siis äh, välistehinguid. nüüd, nagu juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal välja pakuti, soovime me maksustada finantstehinguid ja samal ajal vältida leibkondade maksustamist, kui keegi võtab laenu, siis see ei peaks olema maksustatud, kui ettevõtted võtavad laenu, siis see ei peaks olema maksustatud. nii et me saaksime siin laiendatud koostööga edasi liikuda, praegu seda ei ole tehtud. veel üks ettepanek, see puudutab ettevõtete maksustamist. üks kuni kaks protsenti siis ettevõtete makstud maksudest. siingi üritame siis harmoniseerida konsolideeritud äh, ettevõtete tulumaksubaasi siin on öeldud, et tuleks äh, kaasata ka digitaalne sektor, see oleks väga raske. ja siin on komisjoni tehnilise os-, tehnilised oskused küsitud, kui me tahame seda maksu tõesti toimima panna, nii et äh, selle kohal ripub suur küsimärk, et võib-olla on vaja eraldi digitaalvaldkonna jaoks maksu või siis ettevõtete maks katab ka digitaalse valdkonna. ja kõige tundlikum küsimus on see, kuidas võidelda kliimamuutuste vastu äh, kuidas keskkonna saastamise maksustamist sisse viia. see peaks olema selline riikide suhtes neutraalne maks. kui juhtub nii, et äh, teatud riigid kohe automaatselt peavad hakkama maksma seda maksu, siis põhimõtteliselt on see ettepanek surnud enne, kui ta on sündinud nii nagu see juhtus energia maksustamise ettepanekuga kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui tehti siis ETS süsteemiga mitte ühinenute maksustamist. nii et me otsime midagi neutraalsemat me oleme siin süsiniku kohastamismaksust rääkinud president Sarkozy oli vist esimene, kes tegi selle ettepaneku. samamoodi tuleb kaitsta keskkonnatumpingu eest, siin on väga palju erinevaid äh, süsinikul põhinevaid makse, aga tegemist on äh, tegelikult nii-öelda impordiga väljaspoolt Euroopa Liitu ja see ei ole kuidagi seotud ETS-süsteemiga. ja siin on ka öeldud, et tegemist on Euroopa Liidu nii-öelda rohelise protektsionismiga, et me oleme töötanud välja siis meetmed äh, keskkonnatumpingu vastu. olen nõus, et äh, see võib teistelt riikidelt vasturaktsioone tuua siin on tõesti ka erinevaid tagasimakseid ja korrelatsioone ette nähtud. ja kui me oma vahendite süsteemi sisse viime, siis võib tõesti juhtuda, et kohe kaasnevad teatud tagasimaksenõuded äh, liikmesriikidelt ja peale selle me ei tohi ära unustada ka teatud teisi sissetulekuid, on selliseid, mida on võimalik ette ennustada, teisi mitte ja mitte ette ennustatavad tulud peaksid jääma siis reservi. aitäh selle sõnavõtu eest, härra Levanovski ning anname sõna härra volinikule, et ta mm, rääkis, rääkis äh, oma mõtetest ja tähelepanekutest lugupeetud esimees, daamid ja härrad rahvasaadikud, lugupeetud daamid ja härrad. ma ei tahagi väga palju sõna sekka öelda. kõigepealt nelja raportööri ees müts maha. tutvusin teie eelnõudega, mida te koos oma kaastöötajatega ja erinevate vastutavate komisjonidega välja töötasite tutvusin nendega viimastel päevadel ja olen veendunud, et tegemist on laiapõhjalise, asjaliku ja kõikide osapoolte jaoks äh, kurssi paika paneva vundamendiga. mul on väga hea meel, et parlament otsustas äh, mõlemad raportid kiirendatud menetlusega läbi vaadata, ehk et et äh, veebruaris juba otsustavad vastutavad komisjonid ja märtsis toimub siis juba äh, parlamendiülene nõupidamine. seega olete te võimelised oma seisukohad õigeaegselt arutelus välja tooma. ja nüüd äh, komisjoni ettepanek tuleb mais, nagu juba välja kuulutatud, ja ma tõesti pingutan, selleks, et võimalikult palju teie ootusi, mõtteid, märkusi, kommentaare komisjoni ettepanekusse sisse kirjutada. meie töö jaoks on ka ajakava, kaks nädalat tagasi komisjoni volinike kolleegium arutas põhisuundasid, meil toimus konverents, kus osales tuhat inimest, terve rida äh, Äh, rahvasaadikuid, kaasa arvatud äh, Jean Artui. me üritame tõesti võimalikult kiiresti kaasata kõik, keda on vaja kaasata sellesse töösse. järgnevatel nädalatel käin ka päris mitmes pealinnas selleks, et äh, vastutavate ministrite, parlamendisaadikute ja ka kodanikega arutelusid pidada järgnevatel nädalatel tõesti iga päev kavatseme me välja töötada oma seisukohti ja neid üle lihvida. praegu see töö juba käib. siis need juhtide kohtumised kahekümne kolmandal veebruaril, kui toimub mitteametlik äh, nõukogu kohtumine äh, et siis riigipead ja valitsusjuhid äh, vaatavad mitmeaastast finantsraamistikku kui prioriteeti ja panevad äh, kursi paika. suhtlen väga tihedalt äh, Donald Tuskiga selleks, et nõukogus kahe tuhande kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal aastal tõesti võimalikult intensiivselt peetakse arutelusid tulevase mitmeaastase finantsraamistiku üle. meil on siin mõned tähtsad sisulised otsused vaja teha. kõigepealt äh, komisjon lähtub ühest laiapõhjalisest äh, eelarvest kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks. mitte, et meil tuleb veel eraldi teine euroala eelarve. seda mitmel põhjusel sellepärast, et euroala ja kahekümne seitsme liikmesriigi vahel on üha vähem erinevusi. euroala eelarve pakuti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal esimest korda välja. toona oli meil seitseteist euroala liikmesriiki ja kakskümmend kaheksa liikmesriiki. nüüd on meil üheksateist euroala riiki ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal ehk seitsme aasta jooksul veel kaks-kolm-neli Äh, riiki veel liituvad euroalaga, sellepärast et nad on alustanud juba ettevalmistusi euroalaga liitumiseks ja need mõned riigid, mis jääksid siis üle, ähm, nende olukord läheks järjest raskemaks, kui meil oleks kaks eelarvet. sellele lisaks me ei usu, et äh, me saame kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks suurte eesmärkidega eelarve välja töötada ja samal ajal veel euroala jaoks eraldi kogu rahva tulul põhineva eelarve ja et meil jätkuks siis mõlema eelarve jaoks vahendajaid. nii et äh, Macron siis, kui läheb äh, Haagi või Viini, siis mulle tundub, et tema lennukile maandumisluba ei antaks meil on vaja tugevat eelarvet kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks siin on need kaks suurt auku, mis on tekkinud. Brexiti auk, me teame nüüd üha rohkem, mida britid kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend ja ülemineku ajal pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat on valmis panustama. aga pikaajaliselt ja struktuuriliselt äh, kaksteist kolmteist või isegi neliteist miljardit eurot jääb meil puudu just uue mitmeaastase finantsraamistiku teise poole jaoks. olen näinud oma aruteludes, et kõige parem on öelda, et Brexiti augu täidame viieteist protsendi ümberjagamise, ümbertõstmise ja kärpimisega. ja ja viiskümmend protsenti puuduvatest vahenditest tuleb leida uutest vahenditest äh, liikmesriikidest. ja meil on nii-öelda väljaminekute ja sissetulekute puudujääk. meil on päris palju uusi ülesandeid, kus ülesannete täitmine Euroopa Liidu tasandil oleks mõistlik kahe tuhande üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal aastal, kui praegust mitmeaastast finantsraamistikku välja töötati, ei olnud aga võimalik neid ülesandeid ette näha või kui isegi oli, siis mitte vähemalt mitte nende mõõdet, näiteks piirikaitse, rannavalve, terrorismivastane võitlus, ränne, abi pagulastele väljaspool Euroopa Liitu, tugevdatud arenguabi, kaitsekulutused, kaitsealased uuringud kõiki nende küsimuste puhul me tegelikult saame näidata lisandväärtust Euroopa Liidu jaoks. toon ühe näite. meie liikmesriikidel on sada tuhat piirivalveametnikku, Frontexil on tuhat. ei ole vaja õppida ülikoolis matemaatikat selleks, et aru saada, et meil on vaja tõesti piiri korralikult valvata, kõik, kes jõuavad Euroopa Liitu, tuleb registreerida, korralikult tuleb vaadata, millised on nende võimalused töötada, kas pere saab kaasa tulla, kas äh, saab neid integreerida või mitte ja siis vastavalt, kas lubada Euroopa Liitu jätta või välja saata. aga samal ajal on vaja Euroopa Liidu siseselt vaba liikumine uuesti sisse viia. näiteks äh, Schleswigi piirkonna ja Taani äh, vahel asuva piiri puhul on piirivalve kogu aeg väljas. Saksa ja Austria vahel olevat piiri kontrollitakse ka rohkem kui kunagi varem. see ei ole minu jaoks õige. minu partei sõbrad Baierimaal tahavad nüüd liidumaa piirivalve sisse viia. põhiseadusega ei ole see isegi mitte võimalik, sellepärast et äh, piirivalve on kesktasandil seega siin on lihtsalt viissada politseinikku, kes pannakse keset metsa piiri kontrollima. see on tõesti killustumine. ja sellepärast tulebki nüüd küsida, kas parlament on valmis toetama komisjoni ettepanekut, mille kohaselt järgnevatel aastatel meie Euroopa Piiri- ja Rannavalveamet Frontex saaks paar tuhat töökohta juurde Bulgaaria, Kreeka, Küpros, Malta, Itaalia, nemad äh, võib-olla peaksid kaasrahastamise kaudu ka need äh, kohad täitma selleks, et meil oleks võimalik äh, Euroopa välispiiri täielik kaitse tagada, sest piire on võimalik valvata ja kontrollida, kui ainult tahetakse. ja siis saame me vaba liikumise äh, Euroopa Liidu sees uuesti sisse viia. see oleks suurepärane mitmeaastase finantsraamistiku äh, täideviimiseks. ei ole mõtet lihtsalt sada viiskümmend ametnikku Frontexile äh, ette näha ja et võib-olla liikmesriigid leiavad veel kakssada kohta küsimus on selles, kas me oleme valmis vaba liikumist kahekümne seitsmes liikmesriigis uuesti tagama ja samal ajal välispiired sajaprotsendiliselt kaitsma. meil on vaja siin rohkem Euroopa Liidu tasandil ära teha. ma ei taha et äh, öeldakse, et mõne programmi puhul me ei kärbi. see ei oleks aus. näiteks ühtekuuluvus ja põllumajanduspoliitika puhul ei ole meil võimalik ilma kärbeteta hakkama saada ka nii, et me programme ei äh, kahjustaks. tooksin välja Erasmus plussi ja Horisont kaks tuhat kakskümmend. innovatsioon, uurimistöö, noor põlvkond. tegemist on programmidega, kus Euroopa Liidu lisandväärtus tuleb väga hästi välja. ärge unustage seda suurt konverentsi, mida kolleegid Artui ja Hoolmeier aitasid äh, korraldada kosmose kohta Galileo Copernicus äh, kosmoseuuringud, digitaalsed teenused, mis on sellega seotud, seda kõike on võimalik teha ainult Euroopa tasandil. ja sellepärast ma siin kärpeid ette ei võtaks ja võib-olla saame isegi natukene siia lisandei, lisada vahendeid. mõistlikud kärped suuremal osa programmide puhul, aga me ei kärbiks äh, paari programmi, võib-olla leiaks sinna isegi vahendeid juurde me peame rääkima ka piirmääradest. see, mis teie olete välja pakkunud, on mõistlik, aga samal ajal suurte eesmärkidega. kui mina oleksin parlamendisaadik, oleksin ma teinud samasuguse ettepaneku. aga teiselt poolt võin teile rääkida, mida olen näinud oma visiitidel liikmesriikidele äh, liikmesriikidesse. on liikmesriike, kus üks koma null on lihtsalt see millest edasi minna ei saa. seal ei räägita ega mõelda isegi mitte sissetulekute ja väljaminekute peale, öeldakse üks koma null ja punkt. või siis nõukogu ei ole nõus. ma arvan, et meil on võimalik tervet rida liikmesriike veenda, et kui eriti, kui me oma kulutusi paremini jagame, et juba praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga saame me ainult vaevu oma ülesandeid äh, täita ja tulevad veel uued ülesanded juurde, mille puhul maksumaksja leiab, et me peame seda tegema Euroopa Liidu tasandil, nagu näiteks kaitseküsimused, piirivalved, julgeolek ja et seal ei ole võimalik lihtsalt ühe koma nulliga seda kõike ära teha peale selle ei ole mõtet siin hakata ühtekuuluvust äh, sisserändega vastama, vastandama või siis piirivalvet põllumajanduspoliitikaga, see tooks endaga kaasa veelgi suurema Euroopa perekonna lõhenemise. meil on praegu üks koma üks X selleks ettepanekuks ehk minimaalselt üks koma üks protsenti, maksimaalselt üks koma kaks protsenti. ja ma tõesti leian, et selline käteväänamine on väga õige. näiteks kuuenda detsembri pakett, kui palju see on väärt? uued meetmed, liitumiseelne abi, reformide toetamine, asümmeetriliste šokkidega tegelemine. meil on vaja arvatavasti rohkem raha selleks, et saada ühte koma kahte protsenti kui ühte koma ühte protsenti siis samamoodi ma kaasaks siia arenguabifondi, paneksin ta korralikult eelarvesse sisse, sellepärast et see oleks tegelikult ka parlamendi huvides ja kuna arenguabi jääb nagunii pikaajaliseks ülesandeks, peaks ta olema ka Euroopa Liidu eelarve raamistikus sees. ja siit tekibki jälle küsimus üks koma null, üks koma üks või üks koma kaks protsenti. või kolmas näide. teeksin uue katse selleks, et äh, mitte kasutatud äh, vahendeid saaks eelarveaastast number üks edasi kanda täielikult aastatesse kaks, kolm ja neli. selleks, et vahendid ei voolaks tagasi, selleks, et üks koma üks ja üks koma kaks protsenti oleks äh, tagatud ja et vahendid oleksid kasutada vastavalt erinevatele ülesannetele. ja tahan juba teada, mida nõukogu sellest arvab. aitäh, proua Toma, et te veel kord olete nõus seitsme aastaga. sellepärast, et kui komisjoni ametiperiood on viis aastat, teie ametiperiood on viis aastat ja eelarveraamistik on ka viis aastat või viis pluss viis aastat, siis ei peaks parlament oma viimasel ametiaastal komisjonile viimasel ametiaastal tegema äh, ettepanekuid selle kohta, mis peaks tegema järgmine parlament ja järgmine komisjon ja kui palju nad raha saavad. see tekitaks suure demokraatliku lükke ja komisjon ütleks ka seda teile kindlasti ja ütleb veel ja teeb seda vägagi usaldusväärselt me peame rääkima ka tingimustest, majanduslikest tingimustest ja ka õigusriigi põhimõtetest tulenevatest tingimustest. meie juristid on praegusel hetkel välja töötamas tehnilist ja õiguslikku alust. eelviimane punkt. peatükid on poliitika. sellepärast tahame me, et meil oleks kuus või seitse peatükki üks selline peatükk peaks olema näiteks julgeolek ja kaitsepoliitika. üks peatükk võiks olla innovatsioon, tulevik, noor põlvkond. selleks, et me rohkem kui kunagi varem kodanikele, maksumaksjatele ja ka äh, äh, noortele näitaksime, milline on Euroopa Liidu lisandväärtus ja et meil oleks tõesti peatükid, millest ka tavainimesed aru saavad, mitte ainult need viiskümmend eelarvespetsialisti, mida tähendab üks B, viis, neli, üks A. ja viimane punkt. maikuus esitleme me kuuenda finantsraamistiku. esimene tuli tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal ja selle tegi Jacques Delors. viimase viie finantsraamistiku puhul pole olnud ühte probleemi. nimelt, et pärast seda, kui komisjon on teinud ettepaneku ja enne, kui see jõustub, on Euroopa Parlamendi valimised. seda pole kunagi olnud ja siin peitub suur oht. ütlen teile kohe et minu jaoks oleks õudsem juhtum see, et esitame midagi, midagi ei juhtu, siis tuleb valimiskampaania, teie teete valimiskampaaniat, esinumbrid teevad valimiskampaaniat, ühed lubavad rohkem raha Euroopa paradiisi, teised ütlevad, et mitte sentigi enam bürokraatidele äh, Brüsselis ja siis on meil esinumbrid, äh, üks naine, üks mees, kes valitakse siis äh, siis tuleb parlament kokku, uus parlament ja siis tuleb paika panna vastutavad komisjonid, äh, fraktsioonid ja nii edasi, siis tuleb suvepuhkus, siis on volinike kuulamised ja siis tuleb uus komisjon kokku, valitakse uus komisjoni president. tema peab ju siiski osa oma valimislubadustest ka mitmeaastasesse finantsraamistikku sisse kirjutama, siis tuleb veel kakskümmend uut volinikku ja siis ongi juba kevad kaks tuhat kakskümmend käes, enne kui me saame hakata mitmeaastast finantsraamistikku täitma. ja siis jällegi, noh, detsembris kaks tuhat kakskümmend on meil alles tulemus käes ja teeme sama vea, mis eelmine kord, et kaks tuhat kakskümmend üks ühtekuuluvuspoliitika, teadusprogrammid, nende jaoks oleks kaks tuhat kakskümmend üks täiesti äh, kaotatud aasta, nii nagu oli kaotatud aasta ka kahe tuhande neljateistkümnes aasta. me ei saa seda praegu otsustada aga me peaksime tõesti püüdma ja aitäh teile selle eest, me peaksime püüdma maist kaks tuhat kaheksateist kuni aprillini kaks tuhat üheksateist äh, seda oma kõige tähtsamaks ülesandeks panema ja et nõukogu peab aktsepteerima, et see on kõige tähtsam prioriteet ja et seda ei ole võimalik edasi lükata sellega saaksime me tõesti saata sõnumi hetkel, millal britid lahkuvad, kuni äh, kui uus parlament kokku tuleb, et komisjon ja nõukogu on võimelised selles kompleksses küsimuses otsuseid vastu võtma, see oleks suurepärane näide heade valitsustavade kohta. üritagem! kas see õnnestub, seda me ei tea, aga kui me üldse ei üritaks, siis me oleks argpüksid äh, ja see oleks ka täiesti äh, vastu sellele, mida ootavad meie kod-, meilt meie kodanikud, nimelt tegutsemisvõimet. näeme, et olete väga pühendunud järgmise finantsraamistiku ettevalmistamisse ning äh, see on äh, tõelisest mässulisest vaimust kantud Euroopa kodanike jaoks, Euroopa, kes meid kaitseb ja tulevikku viib kuid äh, mis, äh, kas te võiksite midagi öelda ka omavahendite kohta lisaks? Äh, lihtsalt äh, Arjoni ettepanekus kirjas, siis tegelikult Maarja Monti, rahvasaadikute ja teiste töö äh, läheks ajaloo prügikasti. meie ootused on selge, nii et äh, kõik need uued ettepanekud ja lisaettepanekud tulevad ja osa nendest ettepanekutest see viia. omavahendite puhul on huvitav see, et on neid, kes on põhimõtteliselt vastu, nad ei taha. Nad tahavad, et parlament ja komisjon põhimõtteliselt sajaprotsendiliselt sõltuksid liikmesriikide vabatahtlikest annetustest. me peaksime käibemaksu lihtsustama ja kaasajastama, aga siiski peaks ta jääma. ja siis on veel kaks-kolm ettepanekut ja olen nüüd täiesti nõus sellega, mida härra Depre ja Levanovski välja tõid, et need tuleb tõesti sisse viia eelarveraamistikku. aga need, kes isegi kui te praegu uute omavahendite puhul olete kõhkleval seisukohal ähm,, ja et kui te iga kord hakkate neid kõhklusi välja tooma, siis lähevadki kõik vett vedama. natuke rohkem positiivismi. tõesti, eh, meil on siin praegu madalal rippuvad viljad. kliimakaitse on hiljemalt pärast Pariisi eh, kliima, kliimakonverentsi Euroopa Liidu tasandil. emissioon, heitmete vähendamise äh, eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja kaks tuhat viiskümmend on Euroopa eesmärgid. kliimakaitse puhul me oleme autoriteediks ja meid võetakse tõsiselt. heitmetega kauplemise süsteem ja börsil kauplemine on Euroopa tasandil. Teie olete õigusloome selle kohta paika pannud, see kõik on Euroopa tasandil. aga sissetulekud lähevad liikmesriikide eelarvesse Levandovskil oleks lihtsam Varssavisse tagasi sõita sest isegi juba praegu kärpe eesmärkide puhul oleme ikka nõustuda. teiseks, väga suure huviga jälgime ka finantsturgusid ja Euroopa Keskpanga tegevust. ja selle kaudu on meil võimalik päris palju lisasissetulekut Euroopa Liidu jaoks äh, leida. kolmandaks, ja kui me nüüd et äh, lõpetame ära selle ekspordi Hiinasse ja Indiasse, saame meie plastmassi ja plastmassi äh, prügi maksustada ja makse toetan ma ainult siis, kui neid on võimalik koguda ebabürokraatlikult. me peaksime nüüd mõtlema, kas me lähtume toorainest või tootest ehk siis kilekotist, äh, kui minnakse Selverisse või Rivisse. ja kaks-kolm ettepanekut, äh, mida teie olete teinud, nendega me arvestame ja meil tuleb tõesti ja nad olid sellega nõus. kui me mitte midagi ei teeks, siis see minu arvates ei oleks õiglane tulemas, väärikas tulemas sellele öö, äh, tööle, mida on ära teinud nii komisjon kui ka meie raportöörid. no iga sõnasoovijaid, eh, seega anname sõna nüüd variraportööridele, üks variraportöör fraktsiooni kohta, eh, eh, mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite teemadel ning hiljem ning äh, hiljem sõna või, räägin portugali keelt. esiteks äh, olen ma arvamusel, et, äh, et äh, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks saame kokku suure häälteenamuse ja lisaks sellele on ka jõudu ja mm, pühendumust meie vooli. üks koma kolm protsenti kogu rahva tulust on realistlik ettepanek ja siis algavad läbirääkimised ja see peab meie prioriteete ja poliitilisi ülesandeid vähendada. vastupidi, me peame näitama, et kahekümne seitsmekesi me oleme võimelised ühiselt muuta asju, mis hästi toimivad. me peame vaatama neid poliitikaid, mida me peame parandama, aga me ei pea jälle hakkama jalgratast leiutama. aga meil on vaja paika panna uued prioriteedid ja meil on vaja täiendavaid vahendeid julgeolek ja kaitse, see on uus rubriik ja ähm, kaks, ühtekuuluvuspoliitika kaks tuhat kakskümmend pluss kolm, kolm minutit. hästi, väga hea. kolm minutit, aga kui lühemalt hakkama saate, siis on eriti hästi Äh, tahan kõigepealt tänada härra Oettingeri, et ta tuli täna siia, sest et ta, ta suutis ähm, selgust tuua mõningatesse olulistesse aspektidesse, mis puudutavad meie raportööride ja variraportööride tööd mõlema teemaga. üritan keskenduda mõnele olulisele aspektile. järgmine mitmeaastane finantsraamistik, järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule ja mitte teisele Ähm, aspektidele, sest äh, meie poliitilist seisukohta juba selgitas proua Tomaa, aga aga räägiksin praegu omavahenditest. mitmeaastane finantsraamistik, me tahame kõik olla ambitsioonikad. kuni aprillini kaks tuhat üheksateist tuleb jõuda üldise kokkuleppeni enne valimisi, aga see ei tohi viia selleni, et et äh, kõik tehakse kuidagi kiiresti ja, ja lohakalt ära. Äh, aasta eelarve on midagi muud, aga ikkagi on seal ka mingi lõppkuupäev, milleks eelarve peab vastu võetud olema ja see selline lähenemine siin ei tohiks kehtida, et äh, et me peaksime tõesti tegema kõik, mis võimalik selleks, et see ambitsioonikas projekt ellu rakendada ja seda peab saatma tugevam poliitika järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga ja meil peavad olema vahendid selliste poliitikate jaoks. ja nüüd tahaksin äh, just selle kohta mõni, mõned märkused teha. digitaalteemad, sellega tuleb tegeleda liikmesriigid ise ei saa seda, sellega hakkama ja ma ei taha, et Facebook otsustaks, et kus ta midagi maksab, et Facebooki asutaja mõni aeg tagasi ütles seda, aga Euroopa Liit peab olema see, kes otsustab, et kus, kes mingisuguseid makse maksab ja kuidas, et seda ei saa paika panna lihtsalt suurettevõtted ise. ja teine küsimus, mis puudutab maksustamist, keskkonnamaksustamist. me peame vältima maksude alast dumpingut ja sotsiaalset dumpingut Euroopa Liidus, sõltumata sellest, milliseid makse me kehtestame, aga me peame vältima ka seda, et oleks maksudumping väljaspool Euroopa Liitu, eriti mis puudutab äh, keskkonnamakse, sest et äh, muidu võib asi olla nii, et on ettevõtted, kes äh, tahavad investeerida väljaspoole Euroopat, sest et seal on maksustamine väiksem. seega peame väga tähelepanelikult äh, jälgima oma piire ka. härra äh, Li, aitäh. tahaksin rääkida eelarve kontrolli komisjoni arvamusest. kulutused on olnud tõhusad ja tuleb tagada see, et makseid kasutatakse selleks, et äh, lahendada äh, tuginevalt äh, liikmesriikide sissemaksetest. teiseks, mis puudutab vahendite jaotamist, peaks liikmesriik äh, peaks tasu äh, kulutused peaks äh, minema nendesse valdkondadesse, mis on pikaajalisest vaatest tulusad ja väga oluline on mm, tõhususe ja läbipaistvuse tagamine omavahendite puhul. see on, oleks suur, oleks kõige suurem lisandväärtus. aitäh ja Roheliste fraktsioon kaks sõnasoovijat ja ka meil on praegu ainult ühte vaja. proua Niriada, kas te soovite olla koordinaator ja valida, et kas härra Omarži saab sõna või teie? oi, vabandust, kuue frak-. Madame Niriada. proua Niriada. aitäh, esimees, ma loodan, et, ähm, et te annate mulle autasu, kuna saan lühemalt hakata. ma arvan, et me saame kokku leppida selles, et meil on vaja tegeleda kliimaküsimustega ja kasvama sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsusega äh, piirkondlikul, kohalikul ja liikmesriigi tasandil. me peame äh, looma äh, vajalikud investeeringud selleks, et oleks jätkusuutlik kasv solidaarsuse alusel, sest kui me seda ei tee, siis suureneb killustuvus, suurenevad konfliktid ja minu meelest oli väga huvitav see, mida volinik volinik just ütles, et, et Euroopa perekond lõhestub ja me peame olema tähelepanelikud, et see nii ei läheks, aga ähm, kui me kavatseme siin sõjaväge ja ähm, kaitseteemasid rohkem rahastada, luua Euroopa kindluse, siis äh, meie oma kogemustes äh, Põhja-Iirimaal oleme näinud, meil on olnud äh, karm piirikontroll aastaid, õnneks kuulub see minevikku, ma arvan, et Euroopa perekond saab sellest õppida. me peame olema väga ettevaatlikud, et me ei toidaks seda kasvavat ebamugavustunnet Euroopas ja meie seisukoht on see, et kui ähm, meil on valida ähm, suuremate sõjaväelaste kulud vahel ja ähm, sotsiaalsete ja äh, keskkonnakulude vahel, siis me peame hoolitsema selle eest, et oleks solidaarsus, äh, suurem koostöö kahekümne seitsme liikmesriigi vahel. me peame äh, tegelema sotsiaalpoliitikate, hariduse, teadusuuringute, koolituse, tervishoiu, lõimimise, tööhõivega ja meil oleks vaja lihtsaid ümberjagavaid maksupoliitikaid lõpp teha maksuparadiisidele. nii et äh, me peame äh, tagasi pöörduma Euroopa Liidu aluspõhimõtete juurde, solidaarsuse ja sotsiaal-Euroopa juurde, et äh, meie äh, kodanikud rohujuure tasandil soovivad seda. Ehm, nii et ootan huviga selle arutelu lõpp, jätkumist ja ehm, ma tõesti väärin auhinda, sest ma sain hakkama väga lühikese ajaga. palju õnne, proua Nirja, ta ütleb härra Artüi ja nüüd Helga Trüppel ja kuna te olete kultuurikomisjoni arvamuse koostaja, kas te võiksite palun oma räägin inglise keeles ja pärast äh, hakkan äh, rääkima saksa keeles. nii et äh, tegemist on nüüd kolmanda korraga, kui ma osalen uut, uue mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel. konflikte on ilmselt veelgi rohkem ja need on keerulisemad kui eelmistel kordadel, kuna kuna sisse, netosissemaksjate ja netokasusaajate mm, vaheliste mm, vahelised mm, erinevused on veelgi suured. ma olen täiesti nõus volinik Oettingeri seisukohaga ja raportöörid lähevad veelgi kaugemale, öeldes, et ähm, ambitsioonikas eesmärk on üks koma kolm protsenti, ma olen täiesti nõus sellega, ma olin väga pettunud, kui Martin Schulz e, eelmine kord Euroopa Parlamendi ähm, presidendina tegi tehingu, et eelarve, eelarvet esimest korda vähendati. minu jaoks oli see väga halb, meie rohelistena seda ei toetanud ja viimased kolm, kolm pool aastat näitasid, et Euroopa eelarve, mis puudutas eh, piirihaldust, teadusuuringuid, kultuuri, haridust ja eelkõige võitlust eh, eh, kliimamuutuste vastu Aafrika riikide stabiliseerimise heaks, et nii paljud pagulased ei peaks oma koduriikidest lahkuma, on meil vaja ehm, pigem suuremat Euroopa Liidu eelarvet ja nüüd jätkan saksa keeles, ütleb kõneleja. ma jät-, jagan härra Oettingeri seisukohta, et vaja on vähendada mõõdukalt suuri projekt, suuri valdkondi, nagu näiteks Ühtekuuluvusfond ja põllumajanduskulutused, aga mina rohelisena tahaksin selliseid mõõdukaid vähendada. suured maksed suurtootjatele ei ole mõttekad, et põllumajandus keskkonnapõhjustest äh, lähtudes on vaja muud mitteaastases finantsraamistikus. ma, äh, see jääb minu jaoks puudu härra Oettingeri ettepanekutes, aga ka härra Olbrichti ja ja Tomaa ettepanekutesse veelgi rohkem, ma ei arva, et see oleks tulevikus Pariisi kliimakokkulepe, siis poliitiliselt läheb see meile ka-, kalliks maksma, me anname panuse sellesse, et me hävitame oma planeeti ja vaadake, mis nüüd toimub, Pariisi kliimakokkulepe, siis poliitiliselt läheb see meile ka-, kalliks maksma, me anname panuse sellesse, et me hävitame oma planeeti ja vaadake, mis nüüd toimub äh, Californias äh, üleujutuste äh, mudalaviinidega, see kõik seondub lii-, kliimaga, meil on järjest rohkem rohkem põõdasid, järjest rohkem äh, kõrbes ja ma olen arvamusel, et mm, meil on vaja, meil ei ole vaja euroala eelarvet, meil on vaja kõrgemat Euroopa Liidu eelarvet ja kõik peaksid selles osalema, sellepärast et me soovime, välja arvatud need, kes on opt-out'i saanud äh, Taani ja Ühendkuningriik, et kõik hakkaks kasutama eurot, sest et see on meie meelest oluline poliitika, et meil on ühisraha, et äh, sellepärast, et meil on vaja ühist Euroopa armeed äh, selleks, et äh, adekvaatselt võtta vastutust üleilmsel tasandil. meil on vaja ressursse ühiskasutada, me ei tohi rohkem raha kasutada, meil on vaja ühiskasutada oma vahendeid, aga me peame olema valmis äh, omaenda kaitsepoliitikas toetada. palun tehke väga kiiresti, ütleb esimees, sest volinik peab varsti ära minema. nii et tahaks Äh, ka teha, teadusuuringuid on vaja rohkem rahastada. Äh, esimees ütleb, et äh, kõneleja saab kohe uuesti sõna, sest härra volinik peab ära minema. härra Saani, palun võtke sõna. räägin väga kiiresti, esimene asi öö, oleks MFF-i kohta, ma ei hakka detailidest rääkima, sest raportööri sõnavõtt oli detailne, vaid räägin üldeesmärkidest tänapäeval öö, Eh, kui töötame välja uut eh, MFF-i, siis eh, meie ees seisab väga suur väljakutse, eriti netopanustajate riikide jaoks, kui Suurbritannia lahkub, siis on oht, et riikide põhised panused Prantsusmaa, Itaalia või Saksamaa poolt suurenevad veelgi mm, võttes arvesse, millised on riikide eelarved. arvan, et õiglane lähenemine oleks see, et eh, meie komisjon teeks eh, oma tööd hästi, säilitades eh, praeguseid panuseid muutmatult ning ning kaotades ära sellised kulused, mis ei ole äh, Eh, mis ei ole kasulikud, mis ei ole mit-, eh, tulemusi tekitanud. see on poliitiline otsus eh, ning seda oleme näinud ka Türgi rahastu juures ning see on selline üldise iseloomuga hinnang, mis puudutab oma vahendeid, siis siin on samuti Äh, ma leian, et eriti midagi uut ei ole öeldud oma vahendite kohta, minu meelest on see äh, sama, äh, sama kordamine, mis me juba teadsime, et meil peab, peame üritama luua uuseid tasude juures on seda näha olnud, Euroopa Liit tegi äh, ilusa teo äh, ja peaminister siis äh, näiteks äh, üritas äh, kehtestada finantsülekannete äh, maksu, suured sõnad ja peaminister siis näiteks üritas kehtestada finantsülekannete maksu, suured sõnad, suured loosungid, kuid tulemus oli alla igasugust ootust, seda nii tekitatud peaks äh, euroalal käimas, selliste maksusüsteemide puhul eh, võivad lihtsalt ära minna, seega sellised uued eh, maksud eh, ja nende mõju on kõvasti ülehinnatud ja nüüd viimane punkt, see, mis puudutab näiteks stimuleerida plastmassi vähem kasutamist, siis tuleb mõelda ka selle peale, kust asendusvahendid leida Äh, nüüd saab sõna härra volinik. esitage meile oma soovitused. lubage mul rääkida kolmest punktist ja kohe kindlasti üritan rääkida nii fraktsioonidega kui ka vastutavate komisjonidega, äh, mis tegelevad siis eelarvega. kõigepealt digitaalsed küsimused. siin on kaks tähtsat nüanssi. esiteks, investeeringud digitaalsesse tehnoloogiasse, digitaalsesse taristusse, digitaalsesse, digitaalharidusse. me oleme mõelnud, et äkki peaks digitaalne revolutsioon olema täiesti üks eraldiseisev jagu alapeatükk Euroopa Liidu finantsraamistikus selleks, et me saaksime vahendeid koondada ja samal ajal ka näidata, kui tähtis valdkond on digitaalne valdkond ja digitaalsed programmid Euroopa Liidu eelarves kui näiteks äh, autot müüakse Pariisis, tehnilise osa on kokku pandud Bratislavas ja mootor tuleb hoopis Bukarestist, ka ülesanne liikmesriikidele ja küsimus on selles, kas me leiame õiguslikult vettpidava võimaluse, teame, et on isikuid, kes äh, oma vara siiamaani hoidsid kuskil maksu tehakse. teiseks kaitseküsimused. ma ei räägi nüüd sellest, et me peaksime rohkem kulutama kaitsele, ma räägin, et me peame tõhusalt kulutama. me saame, oleks üks eelarve, üks ühine ka hange ja et seda kõike kaasrahastataks Euroopa Liidu tasandil kui kahe tuhande, et me ei räägi mitte rohkematest investeeringutest, vaid parematest investeeringutest ja kui meil on siin relvaliigid standardiseeritud, hanked kordi miljardiga, veel neli miljardit juurde tuua ja siis teha hanke viiele miljardile. igaüks saab ise otsustada, palju ta investeerib, aga see, mida kulutatakse, seda on võimalik Euroopa tasandil koordineerida ja see on parem lahendus ja seda on võimalik ka näidata. USA-s üks kodanik saab ühe dollari eest paljuraaks tegelikult sama palju tagasi nagu ameeriklane. proua Trüppel me kohtume veel eraldi. Te ütlesite, et te soovite minuga kohtuda. eile ja täna me juba tegime üksteisele ettepanekuid. kultuur ja meedia, film on tõesti tähtsad küsimused. Te tegite meile ka kolm ettepanekut. kas meil on siin degressiivsed nõudmised, kuidas me tagame selle, et talunik saab raha, mitte aga maarentija tema taga ka kontrollikojalt oleme palunud hinnangut selle kohta, kas kakskümmend protsenti kogu Euroopa Liidu eelarves äh, kliimakaitsest oli kasu. peame hoolitsema selle eest, et äh, põllumajandusliku tootmise ja jätkusuutlikkuse ja bioloogilise mitmekesisuse tagamise vahel oleks tasakaal. ja et kas meil on vaja veel uusi meetmeid selle jaoks, aitäh! Mm, lubage esitada endale küsimus, kui me suudame kevadeks kokku leppida mitmeaastase finantsraamistiku osas, kas äh, see lubab komisjonil ka drastiliselt lihtsustada äh, finantsmäärust ja menetlusi. see on tõsine arutelu teema. euroskeptitsismi ning isegi eurofoobiat. suur aitäh teile ning äh, loodetavasti kohtume teiega varsti lähinädalatel ja lähikuudel, et äh, resolutsiooni vastuvõtmine kiireneda, aga ning loodetavasti teile nüüd aplodeeritakse. komisjonide raportöörid, äh, te saate kõik kaks minutit, ma võtan rangelt mikrofoni ära, nii et loodetavasti te mõistate, miks. järgmisena saab sõna härra Marinescu, kes esindab Itaret ja Tranni. I um, welcome the, the suur aitäh teile. ma loodan, et see, mida ütles härra Oettinger konfusmuse poliitika kohta, vastab tõele. on hea öelda, et ta lubab rohkem vahendeid eraldada ning loodetavasti transpordipoliitika Euroopa ühendamise rahastu leiab vähemalt samal tasandil finantseerimist äh, kui äh, volinik Levanovski poolt ettepanek näitas äh, kuus aastat tagasi äh, ning mis juba on lisatud meie kolleegid Albrechti ja Toma raportisse ehk siis et kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont leiaks suuremat rahastust see oli transpordi EITRE komisjoni jaoks põhilised teemad, aitäh. mis sõna saab sõna? proua Jäätenmägi. Envi komisjoni nimel. arvoisa puhejuhtaja, lühidasti toivon, et lugupeetud esimees, räägin lühidalt, loodetavasti eh, toetatakse jätkusuutliku arengu suunas Euroopa Parlament eh, on lubanud tegutseda kliimamuutuse eh, vastunetuseks, aga eelarves pole vahendeid eh, selle, selle, nende, nende, selliste tegevuste jaoks. peame tegevust, peame seda võtma tõsiselt. lisaks sellele oleme kuulnud üsnagi äh, ebarealistlikke mõtteid, eriti selles osas, mis puudutab Brexitiga tekkivaid probleeme, arvan, et mõtlema selle peale, kui äh, palju lisavahendeid meil realistlik oodata on ning veel teisel teemal maksundus äh, peame mõtlema ka alternatiivsete Howarth, but never mind um,. I am speaking on behalf Um, behalf... me peaksime tunnistama ka seda, et ühtsuspoliitika on endiselt kõige olulisem investeerimispoliitika Euroopa Liidus. mõned äh, Euroopa Liidu edukus kõigile piirkondadele, see tähendab, et ühtsuspoliitika peaks saama vähemalt samas määras rahastamist, kui praegu saab. samuti kohta eh, ma olen kuulnud eh, selle kohta eh, arvamusi, et see on keeruline, kuid hea tahte juures siiski võimalik, peaksid näitama, et nad on tõhusad ja toimivad ning veemaksud toimivad ning eh, üks võimalus on selleks digituru tõhus maksustamine, seda ei saa liikmesriigid teha ning siin on võimalik lisanda, Euroopa poolset lisandväärtust tekitada, see on võimalik eh, seda olukorda eh, tühik alles selgub, Suurbritannia valitsuse lähenemine ei ole ei ole teostatav ning nad peavad maksma, et turgudele ligi pääseda, kuid maksud, mis äh, tarbijate käitumist äh, muudavad, ilmselt on mõeldud äh, arengukomisjonile. aitäh, härra juhataja. teavad, et, et Aid for Trade puhul on nõudmine et, et null koma seitse protsenti SKT-st Euroopa Liidus läheks arengupoliitikale, arengu eelkõige number kaks, toiduainetega varustatus ja toitu peab olema meie jaoks prioriteet. kuus, puhas vesi, seitse, uuenevad ener-, üritatakse neid motiveerima põgenema et, et inimesed lihtsalt äh, teenivad raha äh, sellega. me peame mõtlema, millised oleks ja kohati need äh, rahad jõuavad ka maksuparadiisidesse, nagu Kontrollikoja raportis on ära näidatud ja ma arvan, oma arvamust ja fraktsioonid olid üsna ühel meelel, et mingeid muudatusi on vaja. ja siin on olulised prioriteedid ja lisandväärtus. prioriteedid on meie ja lisada sinna siis lisandväärtuse. meil on uued prioriteedid, ränne, kaitse ja julgeolek. meil on vanad prioriteedid, millega peame tegelema, teedid ja lisandväärtus, kuidas oleks võimalik äh, tagada lisandväärtuse saavutamine. teadusuuringud, äh, äh, hanked me võiksime ühtekuuluvuse puhul leida mingeid muu, uusi mõtteid, unustagem see vana ülesehitus ja ärgem ka rahastus, rahastu, need on ka uue finantsraamistiku jaoks ilmselt kõige paremad ja uued omavahendid, me ei peaks kartma tõelise euroopaliku maksu, sellepärast et inimesed ei taha nimekirja keerukatest Brüsseli maksudest, me kõik teame seda. nii et äh, võtkem eesmärk millelegi, mis oleks. on äh, välja pakkunud, on tegelikult äh, põllumajandusmeetmete tagasiviimine liikmesriikide tasandile selleks, et lihtsustada mis on ilmselgelt sellega seotud. meie jaoks läheks küll lugu keerulisemaks, aga liikmesriikide jaoks loodetavasti siiski mitte. kui on nii palju punaseid jooni, millega ma olin natukene pettunud, sest sellest raportist lugesin mina välja, et äh, Äh, vanaga jätkame samamoodi ja uue jaoks on uut raha vaja. minu arvates ei ole see mõõdukas ja sellest on väga palju kahju, sest me laseme käest võimaluse. suur tänu kolleeg Olbrichtile, et ta tõesti lähimuspõhimõte selles osas, et mis on liikmesriikide ülesanne ja mis on Euroopa Liidu ülesanne. me ei tohiks liiga palju ülesandeid endale krabada, eriti kui pärast tuleb välja, et me ei saa sellega hakkama. näiteks noortealgatus. see on ju täiesti ilmselge viigileht, millega Euroopa Liit tahab struktureerida, lähimuspõhimõte sinna sisse kaasata. ja me ei tohi ülesanded kogu aeg omavahel segamini ajada ja ühte patta panna nii, et lõpuks mitte keegi ei vastuta nii et tõesti tuleb vaadata, mis on vaja teha ja mida tuleb teha. tingimustes tundsin väga palju puudust, sest tõesti, kui seda tingimus-. nüüd saab sõna proua Kardjasaval. suur aitäh, härra esimees praegu toimub esimene tõeline arutelu nende raportite kohta ning saime kuulata ka volinikku, kes ütles väga huvitavaid asju ja ka selliseid asju, millega ma nõus ei ole. aga pärast eh, proua Kressle poolt öelduga ma ei ole eriti nõus. see, mis näiteks puudutab eh, osa põllumajanduse renatsionaliseerimist, see oleks suur äh, strateegiline viga ja see oleks ka majanduslik viga, sest ähm, paljud uuringud on näidanud, et äh, ühine põllumajanduspoliitika on palju tõhusam ja palju odavam kui natsionaliseeritud põllumajanduspoliitika, oleme see praeguseni tasandini jõudnud ähm, väga pika aja jooksul, põllumehed on kohanenud sellega, nii et ärgem astugem nüüd sammu tagasi see esimene küsimus, teine küsimus, tingimuslikkus, selle eh, teemaga on juba aastaid tegeletud, nüüd pagulaskriisi ja riikide eh, võimetusega, mõnede riikide võimetusega tingimusi täita, on see teema jälle eh, lauale tõustetud, see on väga ohtlik teema. nimelt, et kõik liikmesriigid peavad oma kohustusi täitma kui nad neid ei täida, tuleks riike sanktsioneerida, kuid ma ei ole nõus sellega, et neid tuleb sanktsioneerida läbi ühtsusfondide, mis äh, on erilist ühtsusfondide juures, et äh, just neid kasutada sanktsioneerimiseks, kui äh, võttes arvesse, et need on suunatud piirkondadele ja kohalikele omavalitsustele Eh, kes ei ole kuidagi seotud sellega, et tingimusi pole täidetud, seega minu meelest ei ole õige, kui me kasutame sanktsioneerimisvahendiga, näiteks töötagem välja trahvide süsteem mitte ainult pagulaste mm, poliitika juures, vaid ka kõik paljude teiste ülesannete juures, millest on mõned riigid mööda hi hiilinud ja ongi kõik härra volinik juba eh, Paua räägib eh, finantsraamistiku tulevikust eh, ja ütleb, et Brexitit hakkame rahastama viiekümne protsendiga ja see tege-, tegevõttes seda, tegelikult see tähendab siis seda, et teatud programme kärbitakse. sõnades on kõik, see kõik kõlab väga hästi, ta ütleb, et võtame vähendada äh, teatud programme, ilma et sisu kannataks. mina ei tea, kuidas seda võimalik teha on, sest kui on võimalik, programmidelt raha ära võetakse, ilma et kahju äh, sellest tekiks, siis miks me seda pole seni teinud ja pole kasutanud raha, et muid asju finantseerida räägime nüüd asjadest nii, nagu nad on, mis, äh, millega me äh, tulevikus hakkame tegelema, mis, äh, mis projekte me tulevikus toetama hakkame, kõik projektid on ju legitiimsed, mõned arvavad, et Euroopa Liit peab rohkem tegema ning koduseid ülesandeid saame nõukogu käest pidevalt juurde, meie kodanikud soovivad ka Euroopa pensionitegevust juurde selleks on meil vaja ka rohkem vahendeid. Eh, kui me seda ei taha, siis öelgem seda ausalt välja, ärgem petkem iseennast. järgmisena saab sõna proua Veideri. millega kuulasin volinik Oettingeri kõnet ja ma tõesti leian, et volinik on õigel kursis, eriti mis puudutab prioriteete, olen sellega nõus. kui on korralik piir, veel lisada ühe lisandväärtuse. nimelt äh, siseturg toimib kõige paremini siis, kui piirkondlik poliitika, regionaalpoliitika on väga tähtis. me oleme päris palju juba ära teinud, aga väga palju on ikka veel tegemata selleks, et Ida-Euroopa arvepärane lisandväärtus kõigile tuleb investeerida taristusse, just sellepärast on Euroopa ühendamise rahastu nii tähtis, samamoodi äh, äh, Rail äh, Baltic on väga tähtis. Äh, äh, siiamaani sõltume me väga palju. on täiesti õige, et me praegu üle kahesaja miljardi liikmesriikidena kulutame ja väga tähtis on, et me koondaksime nüüd vahendeid selleks, et Euroopa Kaitseliit tõesti toimima hakkaks. suur tänu järgmisena saab sõna. hästi nõus äh, kõigi kolleegidega, kes äh, nõudsid tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat ja põllumajanduspoliitikat. ma tean, et me saame rääkida ümberkorraldamisest, suuremast tõhususest, lihtsustamisest nendes poliitikates, aga ma arvan, et me ei saa rääkida vähendamisest, äh, sest see ei oleks hea signaal äh, kodanike jaoks kogu Euroopa Liidus. kui me räägime ühtekuuluvusest, siis ma pean ütlema, et see poliitika puudutab ka kliimamuutust, digitaliseerimist, teadusuuringuid, kõiki neid teisi poliitikaid, millest me oleme rääkinud. ühtekuuluvuspoliitika puudutab ka solidaarsust, mis meil siin vajaka jääb ma tean, et meil on eelarves kaks lünka, üks puudutab Brexitit ja teine puudutab uusi prioriteete ja siin ei ole lihtsat lahendust, kuidas äh, me oma tulevikku peaks kujundama, aga ma tahaks rõhutada ka seda, mida ütles härra Lamassuur, et me peaksime mõtlema sellele, et vaja on liikmesriikide panuseid eelarvesse suurendada, et see ei tohiks äh, jääda teemaks, millest me ei äh, tohi rääkida. ja mul on ka küsimus, ma tahtsin seda küsida tegelikult siis, kui volinik Oettinger siin oli, aga kuna teda enam siin ei ole, siis ma loodan, et äh, kolleegid Olbricht või teised raportöörid oskavad vastata. ta ütles, et meil ei tule Euroopa Liidu eelarve raames teist eelarvet ehk euroala eelarvet, kas see tähendab seda, et meil kindlasti ei tule seda euroala spetsiifilist eelarvepädevust, spetsiifilist eelarverida ja kui see seda tähendab, siis kas see tähendab ka seda, et eh, selliseid spetsiifiliseid programme, mis Ähm, olid plaanitud, ähm, mis puudutasid struktuurireforme ja lähenemist, neid ka ei tule või tähendab see seda, et äh, see siis käib ühtekuuluvuspoliitika eelarverea alla või mingite muude eest? Te lubate äh, esimehel äh, ka iseenda nimel sõna võtta? Merci de votre aitäh teid, teie helisite siis ähm, väga tore, aga kolm aast- ja pool aastat ma konstateerin, et kui tekib mingeid ettenägematuid asju, mingeid kriise, siis meil ei ole ei tõsta äh, maksumaksjate ko jaoks koormust, nii et kui on mingid äh, oma, uued omavahendid, siis peab see käima käsikäes äh, riikliku maksust Euroopa Liidu eelarvetele täiendavaid vahendeid, aga need vähendaksid seda türanniat, et ähm, et riigid peavad ähm, Euroopa Liidu eelarvetele täiendavaid vahendeid, aga need vähendaksid seda türanniat, et ähm, et riigid peavad nähtavad, prognoositavad põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, et see ei tähenda, et me ei peaks reforme läbi viima, Horisont kaks tuhat kakskümmend, et kõik need asjad e-, iga-aastases eelarves ma ei ütle, et äh, seda oleks lihtne ellu viia, aga kui me tahame, et ennast ilma jätta sellisest äh, paindlikkusest, mis võimaldaks meil Euroopa Liidul tõesti anda vajalikud äh, vahendid tegelemiseks ja meil on tegemist üleilmastumisega, siis mõningad riikide pädevused, neid ei saa enam riigi tasandil teostada ja kui neid teostatakse Euroopa Liidu tasandil ja kui me liikmesriikidelt siis küsiks, et nad paluks oma, et nad kannaks üle oma, kui vaadata Euroopa Liidu eelarvet ja liikmesriikide eelarveid tervikuna, et seal me või, võime näidata ära, et kus on see lisandväärtus. Need olid minu märkus, oli väga stimuleeriv. see oli mitte just verine, kuid siiski jõuline mõttevahetus, ütleb proua Toma ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Sarvamaa, me oleme parlament, mitte nõukogu ega komisjon ning meie see ütleb ka artikkel kolmsada üksteist, neist eh, tuleb kinni pidada. seega me panime selge piiri paika, eh, tuleb leida vahendid, et uusi vajadusi finantseerida, see ei, meil ei ole vaja välja kuulutada uued äh, kulud, ilma et me suudaks näidata, kust tulevad uued sissetulekud. ja peame äh, oma kolleegi korrale kutsuma, kui nad seda unustavad. mis puudutab ühtsust ühendada, mis on meie esmane eesmärk, siis tuleb ühtsuspoliitikat äh, rohkem rahastada ma, kuna ma olen mõistlik, siis ma ütlen, me ei suurenda neid kahekordselt, aga kuna meil ühtsusvajadus on endiselt olemas, siis ma ei saa aru, miks me neid vähendaksime. teine küsimus, ühte, et Euroopa investeeringud vähendaksid, see oleks väga ebamõistlik ja mis puudutab põllumajandust, siis seal on sama teema kolleeg on läinud, aga meil on vaja raha põllumajanduses. et põllumaja ei peaks seda renatsionaliseerima, sest kui me seda teeme, siis eh, hakkame me omavahel võistlema ning see tähendab, et me tekitame suuri erimeelsuseli ja samas, kui me suureme, soovime suuremat konvergentsi, selleks on tõesti objektiivseid põhjuseid, ma ei hakka, tõepoolest äh, nõukogu ja teised on äh, öelnud ka Prantsuse võimud äh, Euroopa Komisjonile, kui ta ütleb, et Suurbritannia lahkub, seega meil ei ole samamoodi võimalik kulutada, kas tõesti, et kui meil vahendeid ei ole, siis äh, me ei räägi uute kulude katmisvõimalusest. mis puudutab kaitseküsimusi, loomulikult ma toetan kaitsepoliitikat, et meil oleks ühtsust, aga ei ole uusi vahendeid. suur aitäh, te viiest minutiga äh, Äh, suutis, suutsite rääkida, nüüd saab sõna härra Olbricht. parem, et äh, mind praegu hoiatate, mitte hiljem, ütleb kõneleja. poliitiliselt ebakorrektselt tuleb öelda, et see küsimus, millest me räägime, kas me arutame komisjoni või enda ettepanekuid? täna me arutame rab- ja ja et mitte aeda äh, raisata, tuleb öelda, et probleem on komisjonis. nüüd komisjon arutab, äh, mida teha nende ettepanekuga maikuus, sest paljud volinikud soovivad oma eelarvet. huvitav on see, millega nad lagedale tulevad maikuus, jälgime olukorda tähelepanelikult ning maaga äh, realistliku ja aruka mm, ettepaneku, sest meie oleme parlament. ütleme, et jah, see on poliitiline samm, ütleme et nüüd on siis teie kord nõukogule, mida te tahate kärpida. sest meie meelest, et ei, meie nõus ei ole, aga meie sooviks eh, eh, ühe protsendist traditsiooni murda, meie eh, soovitame analüüsi lõpptulemust, kui soovime samu elemente sellega seoses ma ei soovigi komisjoni reaktsiooni analüüsida, sest meie ütlesime arutama rohkem poliitiliste eh, eh, tegevuste sisu. küsimus on nüüd selles, eh, mis on näiteks põllumajanduspoliitika. mis see on, kas see on osa majandusest, kas see on osa tootmisest? nüüd on õige aeg leida vastuseid küsimustele, kui me soovime seda muuta, seda peab muutma. küsimus ning mis on ühtsus? võib-olla on nüüd aeg üritada vastused leida, see ei ole midagi sellist kui ühtsuspoliitika, tavaliselt on see ühtsuspoliitika spetsiifilisus ei sise, ei puuduta äh, mitte sisu, vaid meetodit, nii et kui me kritiseerime seda, kuidas raha kasutatakse, kas me kritiseerime sisu või meetodit, kas me kritiseerime seda, kuidas raha kulutatakse, on see mõistlik? nii et äh, küsimus on selles, mida oleks vaja teha, nii et äh, mõtlema peab sisu peale, meie aga ajame sisu ja meetodi segamini. kas me soovime jagatud äh, juhtimist liikmesriikidega, sest aina rohkem me kärbime seda, me loome CEF-i tugevdame, tuleks, äh, soovitakse äh, omaette rubriiki, mis tähendab ka seda, et me muudame kogu ühtsuspoliitikat, seega on meil vaja äh, kui on vähem ühtsuspoliitikale, siis jääb vähem mille jaoks, kas taristule, transpordile ja nii edasi. nii et meil oleks vaja ja üks asi, millest mina aru ei saa, loodetavasti komisjon meile seda ka selgitab, kuidas Äh, on võimalik rääkida viiekümnest protsendist ja kümme ja viisteist protsenti kärpida ühtsuspoliitikat. minu meelest on need kahte asja väga keeruline kombineerida. kuidas oleks võimalik seda võim-, äh, kuidas saaks seda võimalikuks teha, otsa saama? suur aitäh selle eest, et te ei kritiseeri praegu meie raportit. meie kuulame kriitikat lähipäevadel, täna aega on väga vähe, oleme valmis koos tegutsema ning äh, Äh, avama tõsise arutelu mitte ainult arvude kohta. aitäh kõigile sõnavõttude eest. et kõik, ähm, kõiki rap-, raporteid käsitletakse paralleelselt äh, ühisuguse ajaraamistikuga, et eesmärgiks on siis äh, et voli- äh,, volinik Oettinger ja komisjon tuleksid ettepanekuga välja mais. minu jaoks oli väga huvitav kuulata minu, meie prantsuse kolleege, kes olid skeptilised ühise põllumajanduspoliitika suhtes see ähm, võrdub Kopernikuse revolutsiooniga. nii et äh, me lõpetame siin töö nüüd äh, niimoodi, et volinik ei ole siin, aga Alain Lamassoure on vähemalt äh, omavahendite osas siin, et ta on eelmiste mitte alati edukate mm, lahingute veteran ja ta tõenäoliselt saab nõustuda, et praegu on lihtsam rääkida omavahenditest ilma peaminister Cameronita ja ilma kasinussurveda, surveta, mis kahe tuhande üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal aastal oli väga tugev. aga me peaksime siiski olema ettevaatlikud siin valimistele eelneval aastal, et me ei tohiks olla provokatiivsed, sest me ei saa lubada, et üks euro, mis läheb Brüsselile, tähendab seda, et üks euro on võimalik liikmesriigi tasandil kokku hoida, no välisteenistus äh, puhul äh, on võimalik teha välis, vastuargument, et äh, raha kulutatakse Euroopa tasandil, aga kokkuhoid Euroopa, liikmesriigi tasandil ei ole võimalik hoida. nii et äh, kui me oleme tõsi, võtame tõsiselt eelarve nominaalväärtust ilma brittideta, siis me peame olema nutikad. Oettinger tõesti kavatseb tegeleda plastikuga, mis äh, vett reostab äh, ja tema ettepanekud on tõesti väga ähm, äh, vastuolulised, et isegi see käibemaks siin degressiivne. Ehm, ja ma olen üsna üllatunud siin, sest et ähm, miljardit eurot, seda on tul-, ei ole palju ja tulevikus on seda vähem, sellepärast et me tahame CO2 äh, hulka, maha, hulka ju vähendada, nii et äh, tulevikus on seda summa. ETS äh, hõlmab ka Iirimaad ja Norrat ja kui me sellega tegeleda tahame, siis on vaja mõningate liik-, me tahame vältida keskkonnaalast dumpingut, aga see äh, süsinikumaks, see tõesti tekitab äh, võrdsed tingimused kõigi projektis. aitäh ja Gerard Depree äh, saab sõna viimase kõnelejana. aitäh, härra esimees. aitäh kõigile, kes osalesid arutelus ja siin omapoolseid kommentaare tegid. tahaksin kinnitada äh, heatahtliku neutraalsuse põhimõtet mitmeaastase finantsraamistiku raportööride suhtes, et nemad meid ei kritiseerinud, nii et mina ka hoidun äh, kriitilistest märkustest äh, nende äh, aadressil, ehkki mul neid oleks. ma olen nõus ambitsiooniga, ma arvan tõesti, et et siin ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline, aga ma tahaksin ähm, tähelepanu pöörata sellele, et ma arvan, et me võiksime siin legitiimselt küsida, et mis on ühtekuuluvuspoliitika sisu ja see on asi, mida me ei saa tegemata jätta ja mis võimaldab meil mingil hetkel teada, mis on siis see adekvaatne summa võrreldes sellega, mis meie väitel on ühtekuuluvuspoliitika kese. ja siin tulen tagasi kolleeg Janoši äh, sõnavõtu juurde, mis puudutab äh, seda fiskaalset neutraalsust, eelarve neutraalsust. ma arvan, et meil on vaja tagasi pöörduda selle juurde, et millal me, ma küsin, et millal, et kui me homme peame äh, vahendeid suurendama ja iga kord, kui oma vahendeid tulevad, aga me peame samal ajal vähendama neid summasid, mis tulevad meile liikmesriikide eelarvetest, siis me ju ei saa täiendavaid vahendeid. et kui toimub mingi täielik kompenseerimine, see on tehniline raskus. ma näen, miks me oleme seda äh, soovinud ja miks liikmesriikide panused peavad vähenema, aga kui, aga nii eelarve ei suurene. ma arvan, et me peaksime sellest väga vastutustundlikumalt rääkima. ja siin oli juttu ka ETS-ist, sellest rääkis härra Levanduski. et see oli kõige keerukam asi meie aruteludest, mis toimusid väga suurepärases õhustikus. ja me peame sellest rääkima, sest ma arvan, et see on üks asi, mille osas on paljud fraktsioonid väga kahtlevad, et kas see õnnestub kokku leppida, et me peame mõtlema, millised on tagajärjed ja üks sõna ka härra Sarvanmaa aadressil. ma olen temaga nõus, kui ta ütleb, et meil peame olema julged äh, ja kaitsma seda, mida Euroopa teeb ja et meil on vaja adekvaatseid rahalisi vahendeid selle jaoks, aga ma olen temaga nõus selles osas, et mingil hetkel kodanikud peavad otsustama, et äh, see on seda väärt ja et me saame siis otseselt nende poole pöörduda, et äh, ja öelda, et mida me ootame teilt äh, Euroopa Liidu rahastamiseks, et ma tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et kui me seda ütleme praegu, siis me ei saa midagi. meil ei ole midagi, et kui föderalistid nagu mina seda ütlevad, siis ma olen sellega nõus, aga minu esmane prioriteet ja ma arvan, et see peab olema meie prioriteet, et kui me tahame oma vahendite osa äh, ja siin nendes läbirääkimistes, mis tulevad mitmeaastase finantsraamistiku osas, saab, siis on meil vaja suurimat võimalikku häälteenamust parlamendis, kui meil ei ole suurt häälteenamust, kui parlament ei ole võimeline kokku leppima mingis asjas, olema usaldusväärne, siis Äh, nõukogu sõidab meist üle. ma olen nõus siin äh, tegema jõupingutusi, ütlen siin seda ka fraktsioonile, et tuleb väga tähelepanelikult läbi analüüsida meie ettepanekud, et kui on vaja mingisuguseid äh, täpsustusi, tehke muudatusettepanekud, kui teile mingid asjad ei meeldi, palun ütke, öelge välja, aga meil on vaja kõige suuremat toetust Euroopa Parlamendis. see on minu jaoks praegu kõige olulisem sõnum, mida tahtsin teile välja saata. aitäh! tahaksin ähm, reageerida sellele, mida ütles ähm, härra Depre, et kuidas eelarvet suurendada ilma siin äh, äh, maksu, makse kestestama, kehtestamata. et eile õhtul osalesin arutelul ähm, kümme aastat Euroopa ja äh, Euroopat ja kosmoseuuringuid äh, et on umbes neliteist, viisteist miljardit, mida äh, Euroopa tasandil äh, kulutatakse ja liikmesriigid kulutavad raha, aga tegelik küsimus on, et kui me tahame selles valdkonnas olla tõhusamad, siis äh, on rakendused, mis puudutavad kõiki eurooplasi, EGNOS, Copernicus, Galileo vaja on äh, ju ka inimestele teada anda, mida me teeme, et kas me oleme tõhusamad äh, niimoodi, et eelarve jääb liikmesriikide tasandile või siis äh, õnnestub meil tõhusam olla niimoodi, et me koondame Euroopa tasandile mingid vahendid. see tähendaks seda, et need äh, vahendid, mis äh, liikmesriikide eelarvetes on, äh, viidakse Euroopa Liidu tasandile, et eelarve liikmesriigi tasandil väheneb, liikmesriigi Euroopa tasandil suureneb, niimoodi oleks tagatud tõeline Ehm, tõeline lisandväärtus, me saaksime isegi minna kaugemale kui üks koma kolm protsenti kogu rahvatulust et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu liik-, eelarvest ju ehm, jaotatakse liikmesriikidele vahel välja et, et ainult kakskümmend protsenti jääb supranatsionaalsele tasandile et me siin pidevalt ehm, kirjutame alla äh, Äh, vabakaubanduslepinguid, äh, vähendame siin ähm, tollimakse ja, ja ja kas on vaja siis äh, ajada pankrotti äh, veisekasvatajad, sellepärast et me siin äh, le sõlmime lepinguid Mercosuriga, et äh, siin on vastuolusid, et me peame vaatama asju perspektiivist ja järgmise aasta toimuvad valimised ja see on noh, küll väga erakorraline, et me siin äh, teeme, koostame eelarvet enne, kui me oleme otsustanud. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nagu ka paljud teist, ähm, osad neist osalesime öö, äh, läbirääkimistel ja igal aastal siis kasutatakse ära osa mitmeaastase eel-, äh, mitmeaastase eelarve raamistikust, et kuidas me seda olukorda saaksime siis muuta, see on väga äh, oluline, et nii et me oleme nüüd siis ähm, arutanud mitmeaastaste eelarveraamistiku ja äh, omavahendeid, need on asjad, mis meie jaoks on väga olulised. proua Tomaa, palun. Äh, üks küsimus ajakava kohta muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg kolmekümne esimene jaanuar. hääletus eelarvekomisjoni, komisjonis on ette nähtud kahekümne esimese, kahekümne teise veebruari koosolekul ja äh, hääletus ja arutelu äh, täiskogul on ette nähtud äh, märtsikuisel Strasbourgi täiskogul. ja nüüd saab sõna meie kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve üldraportöör Daniele Vioti. aitäh, esimees. Äh, ja need küsimused, mida arutasime, ei olnud väga erinevad sellest, mida äh, minu raport arutab, ma ei hakka pikalt äh, kirjeldama seda dokumenti, sest teil on juba võimalik olnud sellega tutvuda ja võite seda teha ka ja, ja lähipäevadel loomulikult võite seda lugeda, analüüsida ja kritiseerida ja parandada. ma äh, tahaks rääkida üldisematest äh, küsimustest. Äh, nii mina ma tahaksin öelda, et eelarve, mida me siin arutame, mis on tänagi aktuaalsed, kõigepealt see on, on oluline mitmeaastane finantsraamistik, mis aina läheneb, ehk siis Brexit. seega kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve sõltub eh, sellest, eh, on see eelarve pädeva asutuse nii-öelda teine käsi. teame, paljud eh, kolleeg-, paljud Euroopa kodanikud ning äh, Need äh, ei ole lihtsalt niisama lahingud, vaid need on lahingud parema Euroopa nimel, mis äh, kaitseks äh, meie rahumispoliitikaga ning kuna arvan, et kodanikud on ja just töö, töötavad kod-, kolleeg Muresani eelmise aastal, te, te oli tema raportöör ning äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondist ja muust sellisest, arvan, et peaksime järgmisel aastal rohkem tähelepanu pöörama küsimustele, toetama tuleb eriti julgeid eh, projekte, eh, toetada tuleb Erasmust, eh, et noored selgroole ehk VKE-dele, siin oleks meil veel sotsiaalses plaanis rohkem tööd teha. täna eh, hommikul oli see nagu see elevant ruumis, eh, eh, sest me otseselt seda ei maininud, aga see on lahutamatu osa eelarvest ning eile ka e-, esitleti komisjonis sotsiaalsete taristute projekti mis äh, on seotud digitaalsete äh, äh, taristutega ja muude taristutega. igatahes arvan, et me peaksime olema võimelised, see, peaksime olema võimelised selles osas edasi mine, minema. meil on paljudest asjadest vaja rääkida MFF-ist, omavahenditest, me peame suutma äh, aidata äh, kaasa sellele, et praegused puudujäägid kuidagi leevendatuks ning äh, dokument on keeruline, kompleksne ning veel kaks mõtet selle dokumendi kohta. üritan otsad kokku tõmmata juba kõigepealt eh, see, mis puudutab eh, immigratsiooniküsimusi, siis eh, meil on vaja loomulikult eristada kaitseküsimusi pagulusküsimustest, julgeolekuküsimusest, arvan, et pagulusküsimus on selline, mis, mida jätkub veel kauaks ning siin on punkte, mille osas ma ei ole väga nõus sellega, mida ütles äh, volinik Oettinger, kui ta ütles, et äh, ei ole raske kaitsta meie piire, merepiire. ei, see ei ole sugugi mitte lihtne, esimees, ja see on väga-väga keeruline, väga raske ja mitte ainult sellepärast, et see on tehniliselt kompleksne ja sõjaliselt keeruline vaid ka sellepärast, et humanitaarküsimustes on see väga keeruline. seega me ei saa lihtsalt eh, kaitsta eh, oma piire, ilma et mõtleks sealjuures solidaarsuse ja inimõiguste peale, mis eh, on meie väärtuste põhialuseks. seega me peaksime mõtlema ka meie finantskohustuste peale peame tegema palju rohkem tööd ära, et äh, anda äh, pikemaid perspektiive. Äh, meil on vaja investeerida, investeerida sinna, kus tekivad immigratsiooniprobleemid, vaesus, kus immigratsioonivood tekivad, niimoodi me aja jooksul oleme võimelised äh, Äh, selle probleemi välja äh, juurima ning äh, nagu möödunud aastal juhtus, nagu täna hommikul juhtus, kui räägiti finantseerimisküsimustest, siis mina arvan, et üks põhilisi punkte, mille osas tuleb jääda ühtseks, on just nimelt see temaatika, Eh, kui ükskõik, mida ütleb nüüd eh, nõukogu, kui väga nad tahavad uusi teemasid esi-, eh, tõsta, tuleb nõuda, et see toimuks ainult uute investeeringutega käsikäes, sest vastasel korral hakkab seesama arutelu meil jälle käima ning see, mis puudutab nõukogu, siis Eh, peaksime mõtlema selle peale, kas äh, toim-, on võimalik äh, korraldada lepitusmenetlus, mis oleks tõesti tõeline kokku lepitusmenetluste päevakava äh, või ajakava. see on minu jaoks täielik müsteerium ka sel aastal. sooviksin öelda, et see on raporti e projekt, mille ma koostasin ning kavatsen väga täpselt ja kavatsen seda arvesse võtta ning ka sel aastal üritan ma võimaluse korral välja töötada nii, et ma kaasan seal. aitäh, härra Vjoti. aitäh nende suuniste eest, mida te meile tutvustasite väga selgelt. ja lepitusmenetlusel ma tunnistan, et äh, seal on üks selline teatraalne mõõde, et äh, praktiliselt kaks nädalat ei toimu suurt midagi ja parlament ise vahel läheb äh, lepitusse niimoodi, et meil viimasel äh, ööl nii et äh, veel seisab see väljakutse ees, me ühiselt üritame seda meetodit edasi arendada, sest me võiksime lepitust ju alustada kohe, aga see tähendaks seda, et parlament ütleb selgelt välja, mida parlament tahab et meie prioriteetide arv oleks väiksem. rahvapartei nimel proua Monika Hoolmeier, palun. suur tänu, esimees. kõigepealt äh, suur tänu kolleegile uute juhiste väljatöötamise eest. aitäh, et siia on äh, kaasatud ka need punktid, mille eest me päris pikalt Äh, üheskoos võitlesime. eriti kui mõtlen Erasmuse programmi peale ja nende arutelude peale, mida me peame liikmesriikidega ja see, kuidas see noortele inimestele tõesti ka midagi annab ja noh, käegakatsutavalt. tahaksin äh, küsida ühe algatuse kohta. lugesin Kontrollikoja raportit ja tahaksin teada, näeme, kuidas seda olukorda lahendada, me olime määrusega nõus, üritame selle küsimusega edasi minna nii palju kui võimalik ja oleme seda ka saavutanud, paikakohti pakkuda. väga tähtis on rohkemate töökohtade loomine ja selles valdkonnas neid töökohti luuakse nii et sellest tuleks ka rääkida, korralikku raamistikku luua selleks, et nad oleksid toimimisvõimelised. ikka ja jälle teatud ametite puhul, eriti nende puhul, mis kiiresti kasvavad, on see endaga kaasa toonud probleem. Euroopa Liitu, mulle tundub, et olukord on pigem vastupidi, et kui seda ei tehta, kaob usaldus. ja noh, ilmselgelt rahvale muudatused ei eelarvekomisjonis oleme väga täpselt kinni pidanud äh, lähimuspõhimõttest, mis on Lissaboni lepingus kirja pandud. see tähendab seda, et sots-, eile osalesin ühel konverentsil ja tõesti, digitaliseerimist ei tohiks äh, keerulisena vaadata ja negatiivsena vaadata, väga palju uusi töökohti luua süsteemide muutmise kaudu, vaid peame hoolitsema sellest, et inimestel oleks võimalus Internetti kasutada, digitaalseid võimalusi kasutada, et neid haritakse selles valdkonnas selleks, et nad ütled, et tuleb naiste juurdepääsu tööturule parandada kui me kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvega tegeleme, siis äh, väga tähtis on minu arvates üles näidata ka solidaarsust äh, pagulastega vastavalt Genfi konventsioonile, kuid iga illegaalne sisserändaja meetmetest öeldakse, et no väga tore, sõjalised meetmed lõpetatakse ja pärast seda jäävad äh, oli siin ähm, kaitseküsimuste osas äh, minu fraktsioonil ilmselt on kahtlusi, et arvatakse, et me oleme juba piisavalt, härra Depree, palun. siin, et härra Tarand peab ära minema kell kaksteist, aga ma nägin teda ka ära minema. nii et äh, väga kiiresti saan mina sõna, siin on äh, teisi fraktsioone veel, kes ei ole esindatud järelikult. härra esimees, mulle meeldis härra Vioti raport sellepärast, et äh, see on üsna äh, äh, ülevaatlik, et tihti on sellistes raportites väga palju nõudmisi ja, aga see raport on struktureeritud ja selge, võib-olla veidi jäik, selle juurde tulen hiljem tagasi, aga see on mõistliku mahuga loetav dokument, prioriteedid on väga selged. võib-olla vahel isegi liiga, liiga selged kui öeldakse, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve peab vastama Euroopa Liidu ees seisvatele väljakutsetele, ähm, seoses noortega, et ähm, aga siin on küsimus äh, sõnastuses, ma arvan, et äh, tegelikult on tegemist hea poliitilise sõnumiga. kui ta räägib äh, noorte prioriteetidest, aga toime tulla, võib-olla võiksime teisi ähm, asju ka kaaluda, meil oleks võib-olla vaja veidi stru- äh,, ähm, kõigile äh, kriteeriumitele vastavatele äh, äh, taotlustele jah, me oleme just ka äh, taotlused, mis kriteeriumidele vastaksid, siis ähm, see on veidi ebarealistlik. ma olen nõus äh, mõningate reservatsioonidega äh,